Good morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. I see only happy face. ma näen ainult rõõma, rõõmsaid nägusid siin, väga hea. nii et tuleb mõnus kohtumine. sellepärast viisteist minutit hiljem alustasimegi <laughs> okei okay., so let's start And.... Um, tehkem siis algust ja päevakorrapunkt number kuusteist. meil on arvamuse eelnõu direktiivi kohta parlamendilt ja nõukogult, mis puudutab maaseire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamist. raportööriks libekomisjonilt on ju härra Weidenholzer ITRE on juhtkomisjon ja vastavalt artikli viiskümmend kolm on meil pädevus just ettepaneku andmekaitse aspektides. ja IMCO on seotud vastavalt artiklile viiskümmend neli. kõigepealt ma annan sõna raportöörile ja siis saavad sõna teised, kes tahaksid. Maiden Hortser. ma tänan. jah Äh, siin on selles tekstis juttu sellest, et on üha enam ja enam võimalusi maaseiret teostada ja siis kogutakse andmeid äh, selle kohta ja neid on tohutul hulgal. ja siis neid saab ka Euroopas töödelda. ja põhimõtteliselt on see kõik õige, põhimõtteliselt on õige, et ei takistataks tehnilist edasiminekut ja praegu ei ole ka võimalik isiku tuvastada nende andmete põhjal ja selliseid andmeid toota, aga arvatavasti see õige pea muutub ja sellepärast olemegi meie siin kaasatud ja meil on teatud kõhklused. ma olen üritanud keskmesse seada selle, et andmete kaitse kaitse eh, põhimõtted eh, leiksid ka käsitlemist põhitekstis, et mitte ainult põhjenduspunktides. ja ma olen eh, jah, üritanud tekstis ka mõned sellised vastuolud või, või ebatäpsused kõrvaldada ja täpsustada teksti, eriti kui jutt on delikaatsetest andmetest, et kuidagi ma ei peaks nende käsitlemist kuidagi takistama töötlemist takistama, aga ma teksti muutusin selle koha pealt teravamaks. ja tegemist on ka valdkonnaga, kus väga kiiresti toimuvad igasugused arengud ja kindlasti tuleb ka aruanne äh, koostada mitte kolme aasta äh, intervalliga, vaid kord aastas, sest kõik muutub väga kiiresti selles valdkonnas. nii et kiiresti on vaja reageerida muutuvale arengule. ja väga mõttekas on, et me üritame reguleerida seda teemat ka Euroopa Liidu tasandil, mõned liikmesriigid kõhklevad selles, ütlevad, et see peaks ikkagi olema liikmesriigi pädevuses. aga ma arvan, et praeguses olukorras, kui tegemist on selliste andmetega, et me peame silmas ka pidama ühtse eh, siseturu nõudeid eh, ja seda, et seda oleks vaja reguleerida Euroopa Liidu tasandil ja sellepärast tegin sellekohased ettepanekud ja teisedki komisjonid on sellega nõus. jah, me loodame, me oleme piisavalt kiirelt edasi liikunud ja piisavalt kaugele edasi liikunud. ITRES eh, juba septembrikuus, nüüd muudatusettepanekud eh, saab esitada kuni juuni alguseni, see on nüüd pikendatud tähtaeg ja see on ka väga põhjendatud. suur tänu, härra Weidenholzer, variraportöörid Monika Hoolmeier. jah, kui kõigil on täna viisteist minutit äh, kõneaega, siis kasutan ka seda. jah, kõigepealt tegemist on suurepärase süsteemiga ja vajaliku süsteemiga, mul on paar küsimust aga võib-olla meil õnnestub see kolleegidega kohtumise käigus lahendada. kõigepealt küsimus komisjonile, mida mõistetakse eh, eh, edasi saadetud informatsiooni all, ma saan aru, et saab informatsiooni edastada, aga tahaks täpsemalt teada sest see sõnastus praegu on liiga ebamäärane edastatud informatsiooni võib-olla edastamise kohta tahaks mõistet täpsustada. ja küsimus härra Valde, Weidenholzerile. liikmesriigid peavad neid osaandmeid delikaatseks, jah, isikuandmeid siin ei ole aga äh, nüüd kas liikmesriigid siis saavad delikaatsete andme puhul keelata nende levitamist ja vi-, kas on ka mingisugune äh, taust sellel soovil? jah, et äh, me tahaksime ikkagi ühtselt reguleerida siseturu huvisid silmas pidada ja artikkel kolmteist siseturu eeskirjad ja jällegi liikmesriikide eeskirjad, et liikmesriigid siiski tohivad sellele vaatamata, et neil on üldse siseturg oma eeskirju ja norme seada. aga milliste andmete jaoks võib-olla peaks seda veel täpsustama? Need olid need mõtted, mis minul tekkisid, aga üldiselt äh, mulle meeldib, et me just äh, siin räägime, et tegemist ei ole isikuandmetega. ja meie tüki, tahame, et sellega tegeleks andmekaitse määrus, kui tegemist on isikuandmetega. siin on tegemist muude andmetega ja ma tänan härra Weidenholzerit tehtud töö eest. jah, ja võib-olla siis annate mulle natuke taustast rohkem informatsiooni ja nüüd eh, see, et kolmest aastast, mida komisjon välja pakkus, on nüüd saanud üks aasta aruandluse esitamiseks. jah, nüüd on minu küsimus järgmine. kas ühe aasta pärast tõesti on juba piisavalt andmeid, et lihtsalt andmebaas ei ole veel piisavalt suur, et seda kontrollida, analüüsida, et võib-olla kolm aastat siiski hindamise jaoks oleks asjakohasem kui üks aasta. sest peab ütlema, et ühe aastaga koguneb äh, kogemusi siiski suhteliselt vähe, nii et ma tänan. ma tänan, proua Hoolmeier. järgmine, palun. jah, tundub, meil on saksakeelne run-, voor siin, äh, sest jah, kõigepealt ma tahan tänada kolleegi Weidenholzerit tubli töö eest ja kiita teda. see on tõesti tubli töö, mis läheb õiges suunas. ja ma arvan, et see, mida teie, proua Hoolmaier, äsja ütlesite, on just kõige olulisem. nimelt meil on vaja leida tasakaal. et tõesti oleks huvi selle vastu, et neid andmeid koguda Euroopa Liidu tasandil, aga samas ei tohi õõnestada ka põhiõigusi, mis Euroopa kodanikel on. ma muudatusettepaneku number kaheksa toetan, see on artikkel kaheksa kolmas lõige, kus rõhutatakse just seda tasakaalu leidmist, aga proua Hoolmeier ka ütles, et väga äh, Mm, tähtis on vaadata, kuidas liikmesriigid talitavad. nii et ma arvan, et väga konstruktiivne töö seisab meil ees. Danke, Frau Mlinar. ma tänan. kas on veel kolleege, kes sõna sooviksid sel teemal? kui ei, siis komisjon kas äkki komisjon soovib sõna, palun? ma tänan, proua esinaine, väga lühidalt me jah, suhtume suure mõistmisega nende muudatusettepanekute e, eesmärkidesse, jah, tõesti, tekst tahetakse muuta täpsemaks, selgemaks, väga e, tähtsal kohal on ka teie arvates andmekaitse. nüüd komisjon kardab, et mõned muudatusettepanekud võivad siseturu potentsiaali eh, kitsendada, nii et selles vallas me kutsuksime ettevaatusele, eriti kui tegemist on eh, madala resolutsiooniga eh, satelliitandmete levitamisest. ja üks konkreetne küsimus Uh, as well as information derived from. Uh, see on muudatusettepanek number kolm, siin küsiti selle kohta. jah, direktiiv puudutab uh, kõrgresolutsiooniga satelliitandmeid. kui nad esimest korda turule, need andmed viiakse, aga võib-olla, et osa andmeid ei ole toorandmed, aga on juba töötlemist leidnud ja siis artiklis öeldakse, et kui neid, et need on kas toorandmed või juba töödeldud andmed, et sellest räägitakse siin kolmandas muudatusettepanekus. Äh, ma tänan äh, härra Gonzales ja siis tagasi äh, raportööri juurde. jah, tänke, mis. ma tänan, ütleb härra Weidenholzer. jah, ega siin suuri erimeelsusi meil ei ole ja need punktid, millest proua Hoolmeier rääkis, muudatusettepanek number neli näiteks, jah, need lihtsalt muutusid ebavajalikuks, sest need ei olnud enam aktuaalsed, aga me võime seda veel isekeskis arutada. nüüd see üks aasta tähtaeg, see on sisuline asi. minule näis mõttekas see, et kuna tehnik-, tehnoloogiline areng on nii kiire, et siis me tahame, et meil oleks ka mehhanism hindamaks neid kiireid muutusi ja kolm aastat oodata tundus liiga kaua. aga võib-olla äh, on võimalik seda veel käsitleda, kui me vaatame tõesti, kui kiiresti kõik areneb äh, juba poole aasta jooksul, siis tõesti kõik toimub niivõrd tormiliselt kiiresti, et siin valdkonnas on vaja kiiremini reageerida jah, aga ma juba rõõmustan ette koostöö üle kolleegidega. ja meie ka. nii et aitäh, härra Weidenholzer. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene juuni, nii nagu juba sai öeldud. ja siis saame nüüd edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, number seitseteist ja Genfis võeti aastal kaks tuhat neliteist vastu uus protokoll eh, Genfi sunniviilse töö konventsiooni juurde ja siin üritatakse üle saada lünkadest, mis on olnud selle konventsiooni elluviimisel ja tahetakse äh, süvendada võitlust inimkaubanduse vastu, ekspluateerimise vastu ja ka on vaja hüvitada ohvreid paremini jah, aluseks on võetud ka Euroopa Liidu kohtupraktika ja nüüd ei saa liikmesriigid ilma selle otsuseta ratifitseerida protokolli, sest siin on tegemist valdkondadega, mis kuuluvad Euroopa Liidu pädevusse. nii et nõukogu on teinud nüüd ettepaneku, et vastu võtta võtta otsus, mis lubab liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Liidu huvides neid protokolli osasid, mis kuuluvad Euroopa Liidu kompetentsi ja vastavalt artiklile kakssada kaheksateist parlament aluslepingu kohaselt peab andma oma nõusoleku. nii et me palume nüüd, et komisjon ja nõukogu tutvustaksid otsuse eelnõu ja siis saab sõna meie raportöör proua Stevens, nii et kõigepealt komisjon ja siis nõukogu ja siis raportöör. palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine juuli kaks tuhat neliteist äh, oli aeg, kus rahvusvahelise äh, tööorganisatsiooni konverents võttis vastu protokolli ning soovitused äh, sunniviisilise töökonventsiooni kohta. Nende instrumentide vastuvõtmine oli tegelikult Euroopa Liidu aktiivse panusega seotud ja ka liikmesriikide omaga pärast kaheksateist aastat äh, alates sellest, kui konventsioon kakskümmend üheksa vastu võeti, mis on väga oluline ILO konventsioon selleks, et sunniviisilise tööga võidelda, äh, on palju aega möödunud, umbes kakskümmend üks miljonit töötajat äh, üle ilma on sunniviisilise töö ohvrid, eriti tööjõu ära kuritarvitamine ning vahendamine ja see tähendab eh, miljardeid eh, dollareid eh, illegaalset raha aastas nendele, kes töötajaid ekspluateerivad. ehitustöötajad kalandussektoris, põllumajandussektoris ning kaevandussektoris töötavad inimesed on eriti suureks riskigrupiks sunniviisilise töö suhtes. meediast loeme ikka ja jälle kohutavatest lugudest, mida isegi tänases päeva ette ei kujutaks ILO uued standardid sunniviisilise töö kohta äh, võimaldavad paremini tegeleda sunniviisilise töö probleemiga. riigid, kes äh, ratifitseerivad ILO äh, sunniviisilise töö konventsiooni, ütlevad, et nad väldivad sunniviisilist tööd, kaitsevad ohvreid ning pakuvad neile õiguskindlust ja kompensatsiooni sunniviisilise töökonventsiooni all tuleb äh, võtta äh, liikmesriigi tasandil äh, tegevuskavasid vastu ning tuleb kaitsta ohustatud gruppe ja kaitsta neid ka igasuguste petvate värbamispraktikate eest. protokollis on kirjas ka kohustus tagada kaitse, tuvastamine, taastus ja rehabilitatsioon nendele inimestele Äh, protokoll nõuab ka seda, et äh, liikmesriigid pakuvad kompensatsioonile ligipääsu, kompensatsioon on siis ette nähtud kõigile ohvritele ning äh, pädevad asutused peavad kaitsma ohvreid ja kurjategijaid süüdi mõistma protokolli laialdane rakendamine on väga oluline Euroopa Liidule. Euroopa Liit eh, on eh, väärikat tööd ja inimõigusi kaitsta eh, alati püüdnud nii oma siseses, sisestes suhtlustes kui ka välissuhetes. protokolli juures on ka pühendus et kaitstakse soolist võrdõiguslikkust eh, ning eh, laste õigusi, sest et tegelikult naised on teatud eh, sunniviisilise töövormide suhtes kõige ohustatum inimgrupp. väärikas töö tähendab seda, et kui ILO äh, sunniviisilise töö konventsioon ratifitseeritakse liik-, liikmesriikides, siis parandatakse tegelikult äh, maailmas igal pool äh, töötingimusi. see võimaldab ka inimkaubitsemise vastu võidelda ja komisjon kutsub üles liikmesriike ratifitseerima kõiki vajalikke rahvusvahelisi kokkuleppeid ja konventsioone selleks, et sellega võidata, võidelda see aitab inimkaabitsemise vastu võidelda koordineeritumal ja sidusamal moel. ohvrite toetamine äh, ja nende õiguste toetamine Euroopa Liidus on olnud ka komisjoni äh, kohustus äh, ja tegevusala eriti intensiivselt juba viimastel aastatel. reeglite jõustamine üle piiride ning veelgi Euroopa Liidust kaugemale tähendab ka, et välis äh, teenistus, välisdimensiooniga tegeletakse. välissuhted on eriti olulised, eriti kaubandus- ja assotsiatsioonilepete valguses, selleks, et võrdsed mängureeglid oleksid tagatud nii meile kui meie partneritele. selleks, et protokolli sätet kolmandates riikides tagada, on oluline välissuhtlus ning sama kehtib ka tegelikult kaheksa ILO põhimõttelise konventsiooni kohta. sunniviisilise töö protokoll äh, sisaldab äh, sätteid, äh, mis võimaldab ohvreid kaitsta ja neile kompensatsiooni pakkuda, samuti on seal justiitskoostöö võimalus kriminaalasjades äh, direktiivi kaks tuhat üksteist kolmkümmend kuus äh, ja kaks tuhat kaksteist äh, lõige kakskümmend üheksa ohvrite õiguste direktiiv selles protokollis on ka Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika põhimõtted ning soovitus on antud ka äh, tööliste vaba liikumise jaoks ning immigratsiooni jaoks. näiteks direktiiv kaks tuhat neli lõige kaheksakümmend üks, mis puudutab elamislubade andmist ohvritele. välisfääris, nagu juba öeldud, siis Äh, ühtse kaubanduspoliitika, arengukoostöö, kaubandusinstrumentide ja rahvusvahelise koostöö sätted on siia kaasatud, need kõik kutsuvad üles tööstandardite järgimisele, sealhulgas ka selle konventsiooni järgimisele, millest me räägime. kus kutsutakse üles ka äh, ratifitseerimisele ja äh, heale rakendamisele nii Euroopa Liidus kui kolmandates riikides läbirääkimised rahvusvahelisel töökonverentsil näitavad, et protokolli Euroopa Liidu aki vahel ei ole põhimõttelist vastuolu. arvestades Euroopa Liidu reegleid, Euroopa Liidu institutsionaalset raamistikku on vaja selleks, et liikmesriigid saaksid seda protokolli ratifitseerida, seetõttu on vajalik see et igasugused õiguslikud takistused, mis liikmesriikides protokolli ratifitseerimiseks on, peaks Euroopa Liidu tasandil eemaldatama. sellepärast võttis komisjon vastu nõukogu otsuse ettepanekud niipea selles osas kui võimalik. selleks, et äh, ratifitseerimist võimaldada. Need ettepanekud võeti vastu septembris kaks tuhat neliteist Euroopa Liidu huvides peaksid liikmesriigid ratifitseerima Euroopa ILO sunniviisilise töökonventsiooni ning see jääb äh, liikmesriikide pädevusse. ratifitseerimine äh, peaks toimuma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. kaks ettepanekut on tehtud, üks äh, sotsiaalses vallas õigusliku aluse kohta ning teine justiitskoostöö kriminaalasjades õigusliku aluse kohta arvestades eh, just nõukogus eh, olevaid erinevaid eh, menetlusi. tegemist on õigusliku eristusega ja mitte sisulise eristusega. Need ettepanekud on artikkel kakssada kaheksateist kaheksa alusel võetud vastu ja nüüd on vaja parlamendi nõusolekut selles osas. täna räägime me kriminaalõiguslikust alustest ning sotsiaalvallas samuti ning sellega tegeleb praegu tööhõivekomisjon. kuna ILO e kodumaiste eh, töötajate konventsiooni, kemikaalide konventsiooni ning eelneva kolme konventsiooni vahel samuti oleme näinud samasugust menetlust, me loodame, et sellega saab minna edasi kiiresti, nii et liikmesriigid saavad eh, ratifitseerida selle protokolli nii kiiresti, kui nad on eh, selleks valmis ja mõningad on tõepoolest seda ka juba teinud komisjon toetub seda otsust, mida nõukogu on äh, heaks kiitnud ja ootame nüüd äh, parlamendi heakskiitu. see on väga oluline äh, sellepärast, et üleilmselt saaks parandada töötajate töötingimusi ning paremini võidelda ka inimkaubitsemise vastu. see võimaldab kiiret standardi ratifitseerimist, mis on väga oluline ning äh, võimaldab ennetada tänast äh, sunniviisilist tööd, äh, aitab kompenseerida ohvritele nende kannatuste eest ning pakkuda õiguskaitset. suur aitäh raportööride eest selle teemaga tegelemast. nii, nüüd saab sõna proua Bishop ja siis pöördun eesistuja poole ja sõna saab järgnevalt proua Kibele. suur tänu austatud liikmed, suur aitäh, et andsite äh, mulle sõna äh, siin äh, täna Läti eesistuja nimel selleks, et ette kanda teile nõukogu öö, otsus öö, selle kohta, kuidas ratifitseerida ühte tuum ILO konventsiooni sunniviisilise töö kohta. see küsimus langeb justiits- ja öö, kriminaalasjades koostöö alla ning eh, samasugune otsus sotsiaalpoliitika kohta on praegu arutelul tööhõive komisjonis. sunniviisiline töö on fenomen, mis kahjuks on olemas ka pärast seda, kui kaheksakümmend aastat tagasi võeti vastu ILO konventsioon, mida eelmisel aastal see protokoll asendama äh, loodi. see protokoll on väga olulise poliitilise tähtsusega, selle eesmärk on äh, Äh, tänapäevaste sunniviisilise töövormidega võidelda ning äh, see aitab ohvreid, äh, toetab neid ning pakub võimalused rahvusvaheliseks koostööks. liikmesriigid on väljendanud nõukogus toetust selle protokolli eesmärkidele ning selle ratifitseerimisele liikmesriigid, kui otsus on vastu võetud, saavad ratifitseerida selle protokolli kahe, kakskümmend kaheksa lõige kaks Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel eh, on eh, pädevaks siin Euroopa Liit. nõukogu leidis, et on sobiv komisjoni ettepaneku sõnastust eh, muuta ja seda mitmetes kohtades. eriti lisas see uue põhjenduspunkti kaks, mis rõhutab, kui oluline on ILO e sunniviisilise töökonventsioon. see muutus, muutis ka algset põhjenduspunkti kaks selgitades, milline kaitse on kuriteo ohvritele. seda katavad ka ühtsed Euroopa Liidu reeglid ja need äh, võivad siin olla oluliseks mõjuriks. lisati uus põhjendus punkt seitse ning muudeti artiklit üht, üks, et selgeks teha, milline osa protokollist mm, seda otsust puudutab. samuti muudeti algset põhjenduspunkti kaheksa Äh, mis puudutab protokolli number kakskümmend kaks, et selgeks teha, et Taani ei võta selle otsuse äh, rakendamisest osa. artikkel neli äh, Taani positsioonina kustutati, mis tuleneb otseselt protokollilt ja see on esmase õiguse osa. nõukogu teisel märtsil, märtsil jõudis põhimõttelisele kokkuleppele, võttis arvesse väga olulist protokolli õiguslikku tähendust. see annab väga olulise signaali, et rahvusvaheliselt ja Euroopa Liit saab olla siin äh, eesliinil sunniviisilise tööga võitlemiseks. tahaksin võtta oma sõnavõttu kokku, äh, avaldades lootust, et Euroopa Parlament annab oma nõusoleku sellele nii, lubada äh, selle seaduse lõplikku vastuvõtmist äh, nõukogu poolt, aitäh! aitäh teile! ja proua Stevens, raportöör, palun! Thank you, chair! suur aitäh! suur aitäh nõukogule ja komisjonile sõnavõttude eest, te rääkisite peamistest teemadest ja sellest, millisele kokkuleppele me jõudsime see protokoll puudutab põhiõigusi, ohvreid ning võitlust ühe kõige kurvema kuriteoliigi vastu, mis kahjustab üksikisikuid, meie ühiskondi ning majandust. protokolli ratifitseerimine on oluliseks sammuks võitluses inimkaubanduse vastu ning ohvrite õiguste kaitsel samuti kõikjal Euroopas olgugi, et menetluskord võib tunduda lihtne, kogu protsess iseenesest seda ei ole. esialgne protokoll jõustus tuhat üheksasada kolmkümmend ja sellest tulenevalt on tõesti kahetsusväärne, et aastal kaks tuhat viisteist, ligi sada aastat hiljem, on see kuritegevusliik väga palju endiselt levinud. hinnangute kohaselt on äh, üle kahekümne miljoni inimese äh, sunnitöö ohvrid. meil on vaja meetmeid sellise tegevuse lõpetamiseks ning seega on oluline, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei jätaks ruumi kurjategijatele peitu pugeda ning sellest protokollist kõrvale hiilida. protokolli eesmärgiks on tugevdada meie jõupingutusi selleks, et äh, sunnitöö vastu võidelda ning me, meie sooviks on samuti kaitsta kõige haavatavamaid seetõttu tahaksin tänada kolleege toetuse eest ja selle eest, et äh, te olete arvestanud Euroopa Parlamendi muredega. suur aitäh, proua Stevens ja palun ära äh,, proua Jusmanova, variraportöör. Merci, madame la présidente, la proposition de décision du conseil autorisant suur aitäh! Eh, nüüd nõukogu annab eh, liikmesriikidele õiguse ratifitseerida protokolli, eh, mille eesmärgiks on parandada töötingimusi, inimõiguste kaitset, laste õiguste kaitset. see protokoll võimaldab ju minu meelest samuti saata selge sõnumi meie kaubanduspartneritele ning neile, kes kasutavad välisriikide tööjõudu see sõnum puudutab äh, meie põhiväärtusi, see on eriti oluline praegu, kaks aastat pärast Bangladeshi äh, traagilisi sündmusi. protokoll on oluline sellepärast, et äh, nüüd luuakse sellega eakohasem raamistik sunnitöö kohta, mille vastu tuleb ilmselgelt edasi võidelda. hädavajalik on parandada ohvrite kaitset siin Äh, parandada õiguskaitsevahendite kasutamise võimalust ning äh, tuleb karistada karmimalt inimkaubandust. tegemist on protokolli näol äh, ajaliku vahendiga nende probleemidega toimetulekul. tegemist on ka Euroopa Liidu pädevusega, minu fraktsioon toetab seda nõukogu otsust ning seega kõrvaldatakse viimased takistused ratifitseerimise teel, liikmesriigid saavad ratifitseerida lepinguga ning kaitsta seeläbi väärikat tööd ning võidelda sunnitöö vastu üldiselt, aitäh! Uh, suur aitäh teile, kas keegi veel soovib sõna võtta? kui ei, siis sellisel juhul proua Stevens, kas te sooviksite veel sõna võtta? ei hästi, sellisel juhul suur aitäh. ja neljandal juunil siis tutvustab proua Stevens oma raportit. järgmine punkt päevakorras. ja ma paluksin nüüd kolleege sekretäriaadist. kas kõik, kes peavad siin olema, ka siin viibivad? raportöör küll on. jah, kõik on kohal, hästi, sellisel juhul saame edasi liikuda järgmise punktiga. punkt kaheksateist. libe otsustas heaks kiita arvamuse komisjoni iga-aastase aruande kohta Euroopa Liidu seadusandluse jälgimise kohta aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist ja siin keskendutakse Euroopa Liidu õiguse kohaldamisele justiits- ja siseküsimustes meie komisjoni jaoks on prioriteediks tagada õigeaegne ja tõhus äh, seadusandluse ülevõtmine selles valdkonnas ning seega ma usun, et on oluline, et me ka lähemalt äh, selle dokumendiga tutvuksime. annan kõigepealt äh, sõna komisjonile oma ettekande tegemiseks justiits- ja siseasjade küsimuses ning seejärel saavad sõna raportöör Raun Kurjani nii et kõigepealt palun komisjoni nimel suur aitäh, komisjoni iga-aastane, härra Tams Paasi, suur aitäh, tegemist on komisjoni iga-aastase raportiga ja see on jagatud äh, pearaportiks kus on ära toodud statistika kõige olulisemate statistiliste näitajate kohta selles osas, mis puudutab kaebuste läbivaatamist. siin on samuti ära toodud esmased arutelud rikkumismenetluste puhul ning äh, menetlused ise ning ka üldine statistika kohtumenetluste kohta. ning me leidsime, et need olid väga olulised punktid selle aasta jooksul. ja peamine raport, kus enamasti on ära toodud äh, kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta, sinna juurde käib veel töödokument. üks neist on jagatud ära liikmesriikide kohta ja seal on ära toodud peamised rikkumismenetlused, kohtumenetlused, kaebused ja äh, piloot äh, menetlused ja teine dokument on ära jagatud siis poliitiliste valdkondade vahel e. e-õigus, siin on ka statistika ära toodud ka siseküsimuste kohta me nägime ka libekomisjoni mm, raporti eelnõu ning me nõustume teiega teatud punktides, eriti mis puudutab seda, et väga palju esitatakse kaebusi seoses justiitsküsimustega. komisjoni jaoks see kõrge number ei ole negatiivseks märgiks iseenesest. endiselt on palju segadust kodanike seas seoses sellega, kuidas täpselt kohaldada põhiõiguste hartat. komisjon muidugi vaatab läbi iga kaebuse, mille ta saab ning me anname kodanikele ka tagasisidet samuti on siin kirjas, et komisjon peaks Euroopa ühise varjupaigasüsteemi äh, reeglistikust täiel määral kinni pidama ja nii ta on, jah. osad direktiivid ja määrused äh, varjupaigasüsteemi puhul on juba jõustunud. vabandust, et peab jälgima, kuidas seda ellu rakendatakse. kaks peamist direktiivi äh, jõustuvad peatselt ülevõtmistähtaeg saab läbi kaks tuhat viisteist keskpaigas ja alles pärast seda siis komisjon tegelikult saab hinnata, kas liikmesriigid on äh, õigesti teavitanud äh, rakendusmeetmetest ja kas seda on tehtud äh, korrektselt. nüüd, mis puudutab inimkaubandust ja direktiivi neis küsimustes, siis siin me peame arvestama sellega, et komisjon on teinud juba algust detailse kontrolliga liikmesriikide rakendusmeetmete üle ning selle tulemusena algatasime juba ka kolmteist rikkumismenetlust nende liikmesriikide vastu, kes ei ole täielikult suutnud teavitada või osaliselt teavitada äh, meid oma ülevõtmismeetmetest. niipea kui rikkumismenetlused äh, lõpule jõuavad, vaatame nad detailselt läbi ning vaatame, kas need meetmed on äh, korrektselt rakendatud. mis puudutab protokolli kolmkümmend kuus Lissaboni lepingu juures, endised kolmanda samba meetmed on samuti komisjoni uurimise all. sise- ja justiitspeadirektoraadid äh, praegu äh, koguvad kokku ülevõtmismeetmeid liikmesriikidest enne esimest detsembrit kaks tuhat neliteist, see oli tähtajaks, koguti neid meetmeid äh, nõukogus. ja alles pärast seda tähtaega anti see ülesanne üle komisjonile ja sinna alla käib väga palju varaseid raamotsuseid, mis tuleb liikmesriikidele ümber muuta. tegemist on väga suure tööga, aga komisjon oma järgmises iga-aastases raportis eh, ka mainib seda ning annab eh, detailsema pildi olukorrast. mis puudutab juurdepääsu informatsioonile seoses rikkumistega ning võimalike rikkumistega. ja üldiselt äh, räägitakse sellest kui läbipaistvuse teemast, siis siin on komisjoni arvamusel, et on, et Euroopa Parlamendi ja ka kodanike huvi on põhjendatud ja neil peab olema võimalik saada piisavalt teavet rikkumismenetluste kohta. teisalt aga, ja ka seda me toonitasime ja seda, selle kinnitas ümber, üle Euroopa Liidu kohus, siin peaks olema liikmesriikidele tagatud ka teatud konfidentsiaalsus. nii et komisjoni liikmesriigid saaksid välja töötada vastuvõetavad lahendused selleks, et lahendada õiguslikud probleemid ilma kohtusse minemata ja ilma e, pikkade ja kulukate mm, rikkumismenetlustega algust tegemata. nii et tegemist on sellise ülesandega, mis e, tähendab, et me peame oma lähenemise tasakaalustama. ja lõpetuseks. siin raporti eelnõus räägitakse veel lisateabest ja sellest, et iga-aastase raporti võib muu teabega asendada. komisjon on valmis arutama seda parlamendikomisjonidega ning äh, liikmetega. ja võttes arvesse meie suutlikkust seda lisainfot pakkuda, siis oleme valmis arutelusid jätkama struktureeritumalt. pean siinkohal siiski nentima et komisjoni veebilehekülg sisaldab teavet käimasolevate rikkumismenetluste kohta. me ka regulaarselt teavitame avalikkust sellest, kui komisjon astub äh, uusi ametlikke samme nende menetluste raames, kui või, või kui need menetlused suletakse, aitäh. Thank you, Mr Bashi uh,. Now uh, the raportöör, Mr. suur aitäh ja nüüd saab sõna raportöör härra Ungureanu suur aitäh! lühidalt, nagu öeldud, siis tegemist on eh, iga-aastase eeliõiguse kohaldamise järelevalvega aastateks kaks tuhat kaksteist, kolmteist. meie libe komisjonis tegeleme justiits- ja siseasjade küsimustega vastavalt andmetele, mis on lisades ära toodud siis siseasjade valdkonnas kahe tuhande kahe, kolmeteistkümnendal aastal oli nelikümmend neli avatud äh, rikkumismenetlust, enamus neist äh, varjupaiga küsimustes ning inimkaubanduse küsimustes. enamus ülevõtmisviivitusega äh, seotud rikkumismenetlusi tulenesid sellest, et inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise direktiivi ülevõtmisega tekkis viivitusi. varjupaiga küsimustes esitasid kodanikud väga palju kaebusi ning justiitsvaldkonnas kaks tuhat kolmteist enamus avatud rikkumismenetlusi puudutas isikute vaba liikumist ning kodakondsust. enamus juhte tulenes sellest, et kohaldati hilja direktiivi, kriminaalmenetlustes direktiivi, mis puudutas siis õigust tõlkele ja tõlkimisele. ning õigeaegselt ei äh, suudetud teavitada seda, äh, sellest komisjoni, kuidas on äh, rakendusmeetmete ülevõtmine läinud. me näeme, et on tehtud tõelisi jõupingutusi selleks, et tulla välja lahendustega enne, kui Euroopa Kohtus oma otsused langetab, aga me peaksime siiski veel varakumalt äh, nende probleemidega tegelema, mitte siis, kui juba menetlusega on algust tehtud. viimaste aastate jooksul komisjon on teinud hästi jõupingutusi selleks ka, et abistada liikmesriike äh, rakendamisel ning sellised meetmed nagu võrdlustabelid, baromeetrid, juhised, suunised on loodud, aga sellest hoolimata me näeme, et Euroopa Liidu õiguse kohaldamine üldiselt ning eriti justiits- ja õigus- ja siseküsimustes eh, siin peaks olema töö struktureeritum, detailsem, läbipaistvam ja juurdepääsetavam ja ma tahaksin toonitada seda, et iga-aastane järelevalve, äh, see nüüd asendatakse, peaks asendatama uute meetmetega, mis võimaldaks parlamendil paremini regulaarsemalt kursis olla kohaldamise valdkonnas toimuvaga. komisjon peab välja selgitama, kuidas kõige paremini seda eesmärki on võimalik saavutada, tuleks kasutada olemasolevaid kommunikatsioonivahendeid selleks, et läbipaistvust suurendada ning et tagada äh, tegelik eh, ja korralik eh, juurdepääs teabele, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse kohaldamist kokkuvõtteks. muidugi olen avatud kõikidele mõtetele ja ettepanekutele kolleegide poolt ja ootan eh, ka pikisilmi koostööd variraportööridega, suur aitäh! no, mis see Unguri-? suur aitäh teile, härra Ungurianu ja nüüd proua Guillaume kes on härra Baieri vari ja siis proua Jussemanova. proua Kion, palun. jah, suur aitäh, mina ei ole ametlik variraportöör, aga kui härra Baiet siin ei ole ja ta ei saanud täna siia tulla, siis äh, võtan sõna tema nimel. tahaksin esmalt äh, tänada komisjoni raportööri nende ettekannete eest ja üldiselt härra Baiet nõustub teatud prioriteetidega, mis härra Ungurjanu arvamuse eelnõus on välja toodud ja nimelt peab ta silmas varjupaigapaketi ülevõtmist või siis äh, kaitseõiguste äh, direktiivi. samuti, mis puudutab õigus äh, kohaldamise järelevalve parandamist, ka see on tema meelest soovitav, aga ta sooviks toonitada kolme punkti, esmalt on hädavajalik et inimkaubanduse ennetamise direktiivi ülevõtmist kiirendataks tagant. see puudutab inimväärikust ja taolised rikkumised on vastuvõetamatud, raportöör viitab sellele ka oma tekstis, aga tuleb tõesti härra Paie sõnutsi äh, rõhutada, seda teevad äh, katastroof Vahemerel äh, on praegu selline, et äh, liikmesriigid peavad täielikult oma vastutust kandma ning nad peavad olema järele andmatud inimkaubitsetega. me näeme viimastest sündmustest, et äh, ohud siin on aina suurenemas. teiseks on selged kasinusmeetmed, mis Euroopa Liit äh, liikmetele peale suurus on vähendanud äh, eelarveid ning äh, haldussüsteemide ja kohtusüsteemide suutlikkust täielikult ja korralikult täita oma kohustusi Euroopa Liidu õiguse jälgimises. me näeme siin jällegi, milline perversne mõju on olnud kasinusmeetmetele Euroopa Liidu ülesehitusele ning kolmandaks. Äh, meil on vaja, meil on riifid selleks, et parandada mm, Äh, õiguse kohaldamist mitte mingil juhul ei tohi seeläbi aga kahjustada kodanike ja töötajate õigusi tervishoiu ja julgeoleku äh, küsimustes, nagu põhiõiguste hartas on ära toodud, tänan täna teid ja mina samuti, aitäh. suur aitäh, proua Jusmanova. suur aitäh. esmalt ma tahaksin äh, tänada raportööri ja sam-, saavutatud tulemuste eest ja selle eest, et ta jäi meie komisjoni mandaadi ja pädevuste juurde. usun, et on oluline jälgida Euroopa Liidu õiguse kohaldamist. see on iseenesestmõistetavalt meie töö sisuks ja päris oluline on sellega tegelemine, sellepärast et sellel on otsesed tagajärjed meie kodanike eludele hea on, et mõlemad iga-aastased aruanded räägivad äh, Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel tekkinud äh, probleemidest, me näeme, et viivitusi on, ma nõustun, et on oluline, et Euroopa Liidu õigus kohaldataks tõhusalt ja õigeaegselt see on tähtis varjupaiga küsimustes, võitluses inimkaubanduse vastu ja muidugi Euroopa Komisjon on lepingute järelevalvega tegelev institutsioon ja ma leian, et komisjon peaks olema ambitsioonikam inimõiguste harta, põhiõiguste harta kaitsmisel. ja see oli see, mida oleksin tahtnud lisada siia jah, enne kui annan sõna veel raportorile, tahaksin teid teavitada sellest, et vastavalt äh, raamotsusest komisjoniga, raamkokkuleppest komisjoniga, siis järgmine iga-aastane äh, raport õiguse kohaldamise järelevalve kohta. Äh, see, selles siis komisjon teeb teatavaks ka parlamendile kogu info kõikide rikkumismenetluste kohta seda praegu ei olnud siis siin raportis. nüüd aga annan sõna uuesti raportöörile, palun. ära on kurjanu. suur aitäh, tahaksin tänada eelkõnelejaid ettepanekute eest. osad neist punktidest on siin juba sees ja ootan teiega tihedamat koostööd edaspidi, aitäh! And uh, jah, tubli töö. Äh, muudatuse esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes mai. see on juba järgmisel nädalal keskpäevaks tuleb esitada. jah, meil on tublisti aega, kakskümmend viis minutit lausa. nii et me peame nüüd kohtumise peatama. tegelikult on kolleeg siin viie minuti pärast, kas tahame nii pikka pausi?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 Let's continue. jätkakem oma aruteludega täna siin. ja järgmine päevakorrapunkt on üheksateist ja ka kakskümmend. meil on komisjoni aruanded, mis puudutavad Rumeenias koostöö jälgimiskorra raames saavutatud edusamme ja ka Bulgaarias sama mehhanismi raames saavutatud edusamme. Need mehhanismid eh, loodi, kui aastal kaks tuhat seitse need kaks riiki ühinesid Euroopa Liiduga ja otsustati, et on neil vaja teha veel tööd peatähtsates valdkondades, nimelt eh, kõrvaldada puudused eh, kohtusüsteemi reformimisel, võidelda korruptsiooni vastu ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ja esimene faas koostöö järgimiskorra äh, äh, raames äh, leidis aset aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist ja siis koondati tähelepanu äh, õigusloomele ja uute institutsioonide loomisele, mis peavad aitama võidelda korruptsiooni vastu. jaanuarist kaks tuhat viisteist tuli komisjonilt eh, aruanne eh, selle mehhanismi kohta, eh, see puudutas kõigepealt Bulgaariat ja nüüd on meil siin härra William Sliff, kes on üksuse eesotsas komisjonist ja tutvustab mõlema riigi, Bulgaaria ja Rumeenia aruandeid. ma tänan eh, proua koosoleku juhataja, mu daamid ja härrad, ma tänan võimaluse eest eh, meie komisjoni aruandeid esitada. kahekümne kaheksandal jaanuaril käesoleval aastal võeti need vastu. Eh, komisjon käsitleb neid kahte liikmesriiki ikkagi ükshaaval ja sellepärast ma teen ka oma üle, ülevaate ükshaaval. algustan Bulgaariast. jah tasub ka äh, pöörata tähelepanu sellele, et tegemist on aastaaruannetega ja komisjon üritab arvestada öö, äh, nii asjaolusid kui ka tulemusi, mis on viimase kaheteist kuu jooksul olnud. nii et aasta kaks, kuni aasta kaks tuhat neliteist. Äh, jah, Bulgaaria aruanne Äh, ütleb, et edasiminek on olnud aeglane. aga me oleme viidanud ka raskele poliitilisele olukorrale, millest see on olnud tingitud. jah, terve rida samme tuleb astuda probleemide äh, kõrvaldamiseks, õigussüsteemi reform, ümberstruktureerimine on väga aktuaalne olnud ja meie aruanne äh, ka seab mõned testid, mis tuleb läbi viia lähiaastatel. nüüd on vaja muuta poliitilist kultuuri selles riigis ja see peaks olema päevakorras esirinnas ja meie aruanne ütleb ka, et on vaja suuri muutusi muutudes valdkondades. nüüd Bulgaaria aruanne kasutab õigussüsteemi reformi, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust. võtame kõigepealt õigussüsteemi reformi. see aruanne vaatab peamisi standardne kohtusüsteem, selle eetilisus ja kui palju on lahendamata kohtuasju ja vaatame ka seda, kuidas kohtusüsteem on korraldatud, kuidas toimub juhtimine jah, on olnud mõningaid positiivseid juhtimisalaseid samme viimastel aastatel, näiteks töökoormuse analüüs on nüüd olemas, aga eh, riigil on ka uus strateegia oma õigussüsteemi jaoks välja töötatud ja eh, see tule, tugineb just varasemate aruannete soovitustele. jah, eh, kuu Bulgaaria parlament kiitis ka selle strateegia heaks, aga küsimus on nüüd selles, mil määral erinevad elemendid selles strateegias ka ellu viiakse. aga aruandes öeldakse, et on endiselt vastuolusid sellised nagu ametisse määramised ja ka eh, juhuslik eh, kohtuasjade jagamine ja me käsitlesime neid teemasid oma aruandes, et nendel asjadel tuleb silma peal hoida lähiaastatel nüüd, mis puudutab korruptsiooni, siis põhiteemaks on see, et äh, omalus ja süüdi mõistvate otsuste arv on väike korruptsioonijuhtumite puhul ja äh, äh, ka ei suudeta tuvastada korruptsiooni. aga jälle organisatsioonilised sammud võivad aidata, aga jälle kui kõige tõsisemad juhtumid jõuavad ka kohtusse ja süüdimõistva otsuseni, see on nagu testiks ja selliseid juhtumeid on väga vähe. nüüd järgmine teema on korruptsioonivastane strateegia Bulgaarias. meie oma aruandes saame rääkida alles esimestest märkidest, et siin on valitsus puudusi tuvastanud aga pärast seda uue strateegia vastuvõtmist Äh, arvatavasti rakendamine muutub pea tähtsaks lähiaastatel ja kolmandaks organiseeritud kuritegevus. samamoodi ka selles valdkonnas institutsionaalsed muutused ja reformid ei ole veel edukaid tulemusi toonud. endiselt jäävad lüngad, augud, mis tähendab seda, et edukas süüdimõistmine on raske. nimelt Eh, kurjategijatel võimaldab see õigusemõistmisest kõrvale hiilida, aga siiski üht-teist on ka toimunud ja meie analüüs toob siin välja terve rea valdkonna, on vaja selgelt jaotada vastutus ka nurjumiste eest, on vaja saavutada konkreetseid tulemusi ja kindlasti peab kõik tegevus olema järjekindel, järjepidev. ja see meeskond, kes organiseeritud kuriteoga tegeleb julgeolekutalituste all, on nüüd üle viidud Justiitsministeeriumisse. kas see oli õige samm, seda on raske öelda, aga me aruandes juhtisime tähelepanu ohtudele, et sellised organisatsioonilised muutused võivad eh, operatiivtööd segada. nii et te saate lugeda komisjoni järeldusi meie aruandest, sealt te näete, kuivõrd tähtsaks me peame Äh, probleemide väljatoomist ja nende lahenduste otsimist, mis peavad ka konkreetsed tulemused tooma. nüüd tulen Rumeenia juurde. siin oli kaks valdkonda, äh, nimelt õigussüsteemi reform ja korruptsioonivastane võitlus, millele me tähelepanu juhtisime. võtame jälle õigussüsteemi, terve rida asju, mis olid eelmises aruandes, ka nüüd on käsitlemist leidnud. nimelt äh, ametisse määramised ja kõige tähtsam kohtuotsuste tunnustamine. jah, see, mis on praegu institutsionaalselt olemas, näikse toimivat ja tuleb säilitada, aga samas on vaja ka vaadata, millised on need testid, mis tuleb läbi järgmises valdkonnas. kui on ainult käesoleval aastal vähe ametisse määramisi tippametit suhetesse eh, justiitsvaldkonnas, siis ongi õige aeg eh, töötada eeskirjade kallal ja juba käivitada menetlused järgmisest aastast. väga tähtis viimastel aastatel on olnud eh, õigusseadustiku moderniseerimine viimastel aastatel Rumeenias, aga see on valitsusele suure koorma pannud justiits ametnikele ja süsteemile olnud raske aeg ja oma aruandes eh, me ütleme, et eh, süsteemi reformimine eh, ja rakendus tuleb lõpule viia järgmise aasta alguses, sest see on väga tähtis samm. nüüd tulen eetika juurde. me koondasime tähelepanu sellele, mida on ära teinud riigi eetikaagentuur ja kui palju asju on ka kohtusse jõudnud ja lahenduse seal saanud. ja ka eks ante huvide konflikti kontroll riigihangete puhul on üks kasulik instrument, et ära hoida, et probleemid üldse saaksid tekkida. nüüd Intika teine aspekt on midagi, mis me tõime välja ka oma eelmises aruandes. nimelt kohtuotsuste tunnustamine, kui need puudutavad eetikat ja eriti eh, parlamendisaadikute eetikat. jah, uus parlamendi statuut võeti vastu, mis automaatselt nüüd eh, eh, kannab kohtuotsused üle parlamendi otsusteks. aga paraku rea-, reaalsuseks ei, ei ole veel saanud. nüüd korruptsiooniga tuleb võidelda kõige kõrgemal tasemel kõigepealt ja meie aruanne näitas, et on tublisid saavutusi, kõrgetasemelisi ametnikke on korruptsiooni eest vastusele võetud ja kõrgem kassatsioonikohus eh, on tõesti siin tublit tööd teinud. ja juba nüüd teist korda aruanne sai näidata tõesti, et on tulemusi korruptsioonivastases võitluses ja reform on tõesti hakanud mõjuma. aga probleemiks jääb poliitiline surve, mida avaldatakse kohtunikule, kohtunikele ja ka järjekindluse puudumine ja parlament ei taha meelsasti immuniteeti ära võtta, saadikupuutumatus ära võtta, kui on süüdistus esitatud kellelegi nüüd, mis puudutab korruptsiooni ühiskonnas laiemalt, siis see valmistab tõesti suurt muret, aga mõned sammud on juba toimunud ja andnud konkreetseid tulemusi. riigihanked on üks peatähtis valdkond siin. nüüd avaliku halduse vallas äh, riiklik korruptsioonivastane strateegia on olnud heaks raamistikuks just äh, korruptsiooni ärahoidmisel ja aruandest me leiame, et ka riskide analüüs oleks suureks abiks korruptsioonivastases võitluses, aga väga palju tuleb siin veel ära teha. nüüd Rumeenia puhul aruanne käsitles ka jätkusuutlikkuse vastupanuvõimet ja peab ütlema, et justiitssüsteemis on siin tublisid saavutusi jah, ollakse ühel meelel, et reformida tuleb õigussüsteemi ja tõesti edasiliikumine on olnud Eh, positiivne ja aruanne eh, nüüd tahab, et see eh, positiivne trend lähiaastatel säiliks. ja lõpetuseks, komisjon leiab, et need kaks aruannet on meil, tuginevad suurele konsensusele. see protsess, mida komisjon on kasutanud, on väga põhjalik, me oleme kogunenud, kogunud informatsiooni väga, väga paljudest allikatest, loomulikult valitsused esitasid meile informatsiooni, aga ka õigusasutused ja teised ametkonnad, ka vabaühendused, mõttekojad ja igasugused Euroopa Liidu organisatsioonid on meile infot andnud. teiseks, Eurobaromeeter, eh, mis korraldati möödunud aasta sügisel, ka eh, toetab neid järeldusi, mis meil aruandes on. seitsekümmend viis protsenti bulgaarlasi ja kaheksakümmend kolm protsenti rumeenlasi leidsid, et Euroopa Liidu tegevus peaks jätkuma seni, kuni asjasse puutuvad riigid on tõesti jõudnud sellisele eh, tasemele, mis on teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel. ja lõpetuseks aruanded eh, analüüsis läbi ka nõukogu ja võttis vastu märtsikuus kaks tuhat viisteist ka järeldused ja nõukogu järeldused kiitsid heaks need äh, ettepanekud, mis mõlemas aruandes kirjas olid ja palutakse, et tähelepanelikult olukorda edasi seirataks. ma loodan, et see väike kokkuvõte on olnud teile kasulik ja heaks sissejuhatuseks teie tööle siin komisjonis ja hea meelega nüüd äh, käsitleks Äh, ka üksikasjalikumalt seda teemat, kui soovitakse. suur tänu ja nüüd on võimalik arutada proua Sippel. ma tänan, proua eesistuja, ma olen väga rõõmus selle üle, et me seda teemat saame siin komisjonis arutada ja käsitleda seda, et millised edusammud on justiitsvaldkonnas toimunud nendes riikides. aga mul on paar täiendavat küsimust. Äh, aruanne, äh, mis käsitleb Rumeeniat ja räägib sellest äh, koostöö jälgimiskorra viimasest faasist ja seda, et on vaja jälgimist jätkata, seda ma kahtluse alla ei sea, aga me teame kogemustest, et mitte alati, kui mingi seadus Euroopa Liidu tasandil on üle võetud liikmesriigi õigusesse, et seda siis ka ellu rakendatakse, seda näitavad meie kogemused. nii et minu küsimus on, kas on ka mingi ajakava olemas, eh, mille kohaselt liikmesriik on lubanud, et konkreetselt eh, ütleb, millal töö ühe või teise eh, punktiga on, peab lõpule jõudma millised on eesmärgid, me teame, et mitmed liikmesriigid on siin probleemide ees, raske on otsustatud ellu rakendada. ja Euroopa Liidu justiitsõigusemõistmise tulemustabel on meil järgmine teema arutelus ja seal me siis äh, saame teada, millised kriteeriumid valitsevad, mille alusel jälgimist kontrolli teostada, aga tähtis on tõesti, et kõik, mis on otsustatud, praktikasse jõuaks. ja see, mida äsja öeldi jah, tähtis on e, mõista, et kas need kaks riiki on ühel ja samal tasandil ja võrreldavad e, liikmesriikide vahel, kas valitseb erinev tase, e, kui tegemist on justiitsvaldkonnaga, mida selle, kuidas seda mõista ja kas on ka mingi ajakava, millal, mis küsimus tuleb lõpule viia ja millised on kriteeriumid kas need on samasugused nagu õigusmõistmise tulemustabelis ja neid peaksid ju kõik liikmesriigid ju ellu siis rakendama ja sellisel juhul ka ühesugused tulemused saavutama. härra Sobor. ma tänan ma tahan tõesti kiita komisjoni eh, minu riigi õigussüsteem, eh, jah, ma ei taha ühtegi korruptiivset poliitikut kaitsta ei eh, riigi tasandil ega piirkondlikul tasandil, aga aga eh, tihtipeale jäi mulje varem, et nagu seebiooperiga on tegemist, mis meil toimub, nüüd enam mitte eh, jah, ja tihtipeale ka see, mida meedia kajastab, ei ole sajaprotsendiliselt, ei vasta tõele. Eh, ja me oleme näinud, kuidas poliitikud on arreteeritud nende viie alaealise lapse silme all televiisorist. aga tõesti näib, et Euroopa Euroopa idapoolsetes liikmesriikides on asjad keerulisemad. proua Jesmanova. ma tänan. see koostöö ja jälgimiskord võeti kasutusele aastal kaks tuhat seitse, et aidata meil jagu saada nendest puudustest, mis valitsesid meie justiitssüsteemis. esimestel aastatel komisjoni äh, Mm, soovitustel oli positiivne mõju, aga ma kardan, et enam nii ei ole. viimastel aastatel me näeme, et äh, aruande järeldused ja soovitused lahknevad ja seda jälgimiskorda ja koostöökorda kasutatakse rohkem poliitika ajamiseks kui reformide elluviimiseks riikides. ja inimesedki on väsinud kõigest sellest, sest tähelepanu juhitakse ainult hiljuti liitunud liikmesriikidega. mina arvan, et kui seda jälgimiskorda kõikidele liikmesriikidele kohaldada, eh, siis väga huvitavaid asju võiks selguda. ja eh, põhiõiguste järgimine, vähemuste õiguste järgimine, liikmesriigid, ma kardan, ei pea nendest eh, kinni. aastal kaks tuhat neliteist komisjon esitas teatise kus olid ära toodud kriteeriumid, mis näitavad, et äh, nõuetest kinni peetakse, aga mitte kõik liikmesriigid ei tee seda, nagu me oleme märganud. ja kolleegid Aldes tõstatasid järgmise küsimuse, et meil on vaja põhimõtete, põhiõiguste raamistikku. aastal kaks tuhat viisteist, kolm kuud pärast kolm aastat pärast seda, kui me oma taotluse esitasime, eh, ei ole mingit vastust me saanud sellele meie ettepanekule. härra Radek. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за пореден път България е сочена с пръст. Ma tänan, mu daamid ja härrad. Järjekordselt näpuga näidatakse Bulgaaria peale ja põhjuseks on probleemid, mis meil on korruptsiooni organiseeritud kuritegevusega. ja aruande järeldused on seotud ka meie riigi ühinemisega Schengeniga. aga siin on juba mängus sisepoliitika. nüüd need probleemid, mida aruandes kirjeldatakse veebruaris kaks tuhat neliteist ja mis puudutavad korruptsioonivastast võitlust. Äh, äh, jah, äh, seitsekümmend kuus protsenti inimestest tõesti leiab, et meil on korruptsioon, aga seda kõikjal liikmesriikides. ja liikmesriigid peavad jälgima demokraatia põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid, aga nüüd tähtis on, et komisjon kõigile seda jälgimist kohaldaks. aga paraku liikmesriigid ei ole selle kontrolliga nõus, sellise me korraga nõus. jah, kõik peavad äh, tegelema korruptsioonivastase võitlusega, organiseeritud kuritegevus vastase võitlusega, see on lõputu võitlus. jah, äh, ja sellest äh, koostöö jälgimiskorrast on saanud selline dialoog aga me kardame, et meie kahe riigi suhtes kasutatakse topeltnorme. meie valitsusel on poliitiline tahe muutusi läbi viia ja meil on strateegia õigussüsteemi jaoks vastu võetud ja arutatakse ka seaduste muutmist selles valdkonnas. praegu toimuvad konsultatsioonid ka selle üle, et muuta Bulgaaria põhiseadust just selles osas, mis puudutab õigussüsteemi nüüd koostöö jälgimiskorra lõpetamine tähendaks seda, et usaldus on Bulgaaria äh, valitsuse vastu ka sõna, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ja Schengeniga liitumine tähendaks seda, et lõpuks ometi liikmesriike käsitletakse ühteviisi. komisjon on korduvalt öelnud, et meie riik on täitnud kõik liitumiskriteeriumid, aga äh, vaatamata ka sisserände survele oleme me oma idapiiri tublisti korralikult kaitsnud. nii et see on viimane, loodan, et viimane kord, kui me koostöö järgmist korda Bulgaaria osas arutame ja loodame, et õige peatselt me liitume ka Schengeniga. ainult nii liikmesriigid näitavad, et nad peavad Bulgaariat võrdseks partneriks. Nikolai. I will speak in Romanian. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest mecanism juridic este un mecanism juridic sui generis din punct de vedere al dreptului european. Suur Uniunii Europene. Este un mecanism acceptat de cele două state membre. Din păcate... Suur aitäh! Need mõlemad liikmesriigid nõustusid mehhanismiga, alguses oli neli erinevat äh, mudelit aastate möödudes, aga into English definitely not Ah, it's okay, I will speak in English. Uh, unfortunately, we start with four benchmarks and up kahjuks äh, me kasutasime siin äh, nelja lävendit ja pärast seda, kui komisjon neid laiendas äh, teistele justiitsküsimustele. me ei räägi siin mitte ainult kriminaalõigusest, vaid me räägime ka tsiviilõigusest. ja kahjuks ei ole meil mingisugust motivaatorit selleks, et tsiviilelussüsteemi muuta. poliitiline mõttemall ei ole mingisugune teema, mida komisjon võiks lahata, siin on tegemist ikkagi poliitilise teemaga ja kui me räägime raportis sellest, et vaja on poliitilist mentaliteeti muuta, siis selge on, et meil on väga selge viide siin poliitilises elus, mis ei ole üldse vastuvõetav. justiits põhimõte järgi näeme me praegu mitmeid juhtumeid Euroopa kohtus, kus, mis said alguse siin peaaegu viisteist aastat tagasi, kolm päeva tagasi. oli eelmise presidendi Basescu kohtuasja uus algus nüüd on see juhtum äh, lõpetatud äh, korruptsioonivastase võitluse peadirektoraadi poolt äh, ja kõike seda menetlust ei viidud korralikult läbi peaprokuröri poolt, nii et see taasalustatakse. meil peab olema väga selge väljumisstrateegia selle mehhanismi jaoks, sellepärast et me tahame tõelist kohtusüsteemi reformi alustada meie riigis. me peame Eh, paneme paika kuupäevad, kriteeriumid eh, ja reeglid selleks, et eh, see väljumisstrateegia oleks olemas. sest kasutades siin nüüd poliitilist survet, minu Bul Bulgaaria kolleegid räägivad siin Schengeni küsimusest, näitab, et meil on Euroopa standardid erinevate, erinevad topeltstandardid erinevate kodanike jaoks sest me ei räägi siin enam oma reeglite ja Euroopa Liidu väärtuste kaitsmisest. kahjuks selline mehhanism, mida, äh, mida kasutatakse, teeb äh, Bulgaaria ja Rumeenia perifeerseteks riikideks, see ei ole meile vastuvõetav poliitikutena, aga see ei ole ka äh, vastuvõetav nendele inimestele, kodanikele, keda me siin kojas esindame ma usun, et küsimus ei ole ainult justiitsasjades. Eh, väga konkreetselt, sest meil on vaja eh, õigusadministratsiooni, meil on vaja, meil on uus tüüpi eh, ühiskond ja meil on vaja tegelikult oma õigussüsteemi samuti moodsamaks muuta. aga seda kasutatakse poliitilise surve punktina, sest see ei ole aktsepteeritav, et rahvusparlamenti süüdistatakse hääletustulemuse eest, mis ei oleks aktsepteeritav ju mitte kusagil üheski kojas selles maailmas ja arvestades, et parlamendi mentaliteet on selline, et nad takistavad lihtsalt õiguse jalule seadmist. Nikolai uh,, thank you uh.... suur tänu, proua Nikolai. suur aitäh, et uh, inglise keelde, inglise keeles rääkisite. mulle aga teatati, et rumeenia keelest on tõlge olemas ei ole seda vaja, ütleb proua Nukele Nikolai. proua Imberger, palun. E- suur tänu mulle sõna andmast. eduaruanne näitab, et e, Rumeenial on probleeme korruptsiooniga toimetulemiseks. see peaks olema selle riigi peamine prioriteet. samuti on vaja töötada väga tõhusalt, e, et Rumeenia kodanikud usaldaksid oma riigisüsteemi ja toetaksid korruptsioonivastaseid protsesse. see on kajastatud ka kohtuotsuses ja tegelikult Rumeenia parlament ei ole olnud, on olnud väga tõrges seda otsust järgima. Rumeenia ja Rootsi vahel on tohutu lõhe, kui me räägime sotsiaalsetest ja majanduslikest standarditest ja äh, korruptsiooni tasemest, see näitab tegelikult äh, põhimõtteliselt, kuivõrd halb projekt on Euroopa Liit kui selline. mõningad riigid peavad maksma teiste riikide eest, äh, kus valitseb korruptsioon. Rumeenia väga selgelt ei toimi sellisena, nagu ta peaks, sellepärast et väga suur osa äh, nende kodanikest istub teiste liikmesriikide tänavatel ja nuiab raha järgnevalt saab sõna härra Dragic. ma tahtsin tegelikult MCD kohta rääkida hoopis, aga nüüd, kui kolleegid rääkisid siin juba kerjuste probleem. ma tean äh, romidest äh, äh, kirjuste kohta küll üht-teist, ma arvan, et nüüd neid nii kohutavalt palju ka ei ole, ma arvan, et Euroopa Parlamendis ei pea me igal juhul kedagi diskrimineerima, kui me nii räägime. ja võib-olla meil on vaja diskrimineerimisküsimusi hoopis Rootsi kohta üles võtta siin. aitäh, härra Pavel, palun. suur aitäh, ma taht-, kuigi eelpool kõneleja poleks sellest küsimusest rääkinud, siis ma oleks ise seda teinud. ja ma räägin rumeenia keeles ja näen hea meelega, et ka tõlge on olemas. seda süsteemi on kasutatud liiga pikalt poliitilistel eesmärkidel, üle kümne aasta ning äh, see on põhjuseks, miks me peame nüüd väga selged eesmärgid paika panema, meil on vaja ühiseid kriteeriume selleks, et oma äh, eesmärke hinnata, tuleb äh, ka kui eesmärk saavutatud äh, ja kui garantiid on olemas selle kohta, et edusammud on püsivad, äh, siis eesmärk tuleb jätta tahaplaanile. Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni süsteemist välja jätmine tähendab seda, et tegelikult mehhanism kehtib kahe riigi kohta ja lihtsalt neid hoitakse eraldi ülejäänutest mehhanismi kõrvaldamine peab olema eesmärgiks kõigile Rumeenia valitsusele ja ka teistele, nii et aitäh. Uh, suur tänu, proua esinaine. mis puudutab seda mehhanismi, siis minu arust on ilmselge, et Rumeenia ei ole siin enam kaitsepositsioonil vajalik seadusandlik raamistik on juba ammu vastu võetud, korruptsioonivastane tõhus tegevus igapäevaselt on Rumeenias normiks. selge on see, et tuleb öelda, et mehhanism on väga oluliselt avaldanud positiivset mõju, aga seda juba mitmendat aastat kas tegemist on võib-olla inertse protsessiga? kas see jääb igiliikuriks mehhanismide hulgas? samal ajal peab märkima, et komisjon on juba öelnud, et ta tahab sellest mehhanismist loobumist samm-sammuliselt äh, oma mandaadi jooksul. ma arvan, et komisjon peaks rääkima Rumeenia ja Bulgaariaga selleks, et äh, seada sisse teekaart. kokkuvõttes tahan öelda, et see mehhanism oli Rumeeniale kasulik, aga seal oleks vaja loogilist lõplikku äh, mingisugust tähtaega. teise, kui ei, siis äh, tekivad kahtlused, et seda hoitakse töös ja jõus lihtsalt selleks, et see on äh, Bulgaaria ja Rumeenia eemalhoidmiseks Schengeni piirkonnast. ja see tähendaks, et miljonid inimesed saaksid Rumeenias ja Bulgaarias karistuse selle eest, mida välja valitud mõned teevad valesti. aitäh! suur tänu, ütleb proua esinaine ja nüüd saab sõna jälle komisjoni esindaja. suur tänu. ja suur aitäh äh, austatud parlamendiliikmetele, kes äh, on neid raporteid kommenteerinud. mõningad äh, kommentaarid veel teie, teie märkustele siin. taustaks ma arvan, et selle süsteemi puhul on tegemist sellise ebahariliku äh, elemendiga Euroopa Liidu raamistikus, see koostöö ja jälgimiskord, aga äh, kui selle peale mõelda, miks see eksisteerib, siis me peame mõtlema tagasi selle tekkeloole, ajal, kui need kaks liikmesriiki, Rumeenia ja Bulgaaria, liitusid Euroopa Liiduga, otsustati kõikide Euroopa Liidu partnerite poolt sel hetkel sellist mehhanismi ellu kutsuda Äh, ning äh, vaheetapid pandi samuti paika. ning selle mehhanismi jätkumine pidi toimuma, kuni äh, need eesmärgid või vaheetapid olid täidetud. komisjon andis välja viieaastase aruande kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, nagu te viitasite, proua esinaine, siis me vaatasime saavutatud progressi juba pikemas perspektiivis. ja komisjon on arvamusel, et koostöö jälgimiskord on olnud abiks kogu selle protsessi vältel. ja kui komisjon väljendab äh, sellist soovi või ambitsiooni, et on realistlik ette kujutada, et äh, selle koostööraamistiku eesmärgid saavutatakse käesoleva mandaadi jooksul, siis see on jällegi tunne, et koostöö jälgimiskord on väga kasulik mehhanism selleks, et äh, koostöö jätkuks ja paraneks. Äh, komisjoni liikmed rääkisid siin äh, ühenduses Schengeniga, aga see ei ole miski, mida komisjon kuidagi julgustab. me oleme püüdnud alati väga selgelt välja öelda, et koostöö jälgimiskord on eraldi protsess, ning need ühenduslülid ei pea seal olema nii konkreetsed. siis veel õigusriigi põhimõtete raamistikuga seotus. ma arvan, et äh, siin õigusriigi raamistikku peab mõistma kui reaktiivset äh, mehhanismi. see on täielikult äh, ka jõus aga seda saab äh, käivitada ainult teatud äh, tingimustes reaktsioonina teatud äh, tegevustele. dialoog, mis nõukogus on alguse saanud, ei ole vähendanud kuidagi õigusriigi raamistiku rakendamist, kui tingimused seda sooviksid praegusel hetkel ei ole lihtsalt need tingimused käivitunud, et seda peaks kasutama. nii et äh, nõukogu protsess on täiendav äh, komisjoni õigusriigi raamistikule ja mitte takistajaks kindlasti. ja lõpetuseks üks viimane selgitus äh, veel võrdlustasemete kohta Eurobaromeetri uuring, mille me läbi viisime Äh, et äh, selgelt lihtsalt välja öelda, me küsisime äh, küsimuse, meie eesmärk ei olnud võrrelda neid andmeid liikmesriikides, vaid et meil oleks võrreldav reformi tase. nii et küsimus ei olnud konkreetselt liikmesriigis, vaid põhimõttes kui sellises. see tundus huvitav küsimus nii et nagu iga arvamusküsitluse puhul, siis äh, ka siin äh, vastus sõltub sellest, kes vastab. ja vastuse tase ilmselt äh, on meile hea meel teada, et küsijad tõlgendasid neid vastuseid õigesti. Thank you very much. Thank you, Mr Slav suur tänu. ja proua Sippel saab sõna. vabandan, esinaine, ma ei saanud täna selget vastust küll, aga tahaksin öelda järgmist asja. meie saalis ei kahtle mitte keegi, et see menetlus on olnud ja võib olla abiks, aga ma ei ole kuulnud vastust küsimusele, kas komisjon ja kaks liikmesriiki võivad kokku leppida ajakavas nii, et igaüks teab, mida äh, teatud kuupäevadel teha ja ma ei ole ka midagi kuulnud praegu kriteeriumite kohta, mis on öö, äh, progressi kontrollimise aluseks. ma loodan, et me saame need vastused tulevikuks, sellepärast et äh, muidu ei ole meil mingisugust läbipaistvust, mingisugust võimalust näha, kas edusamme on tehtud faktide põhil sealt või mehhanism jätkub mingil teisel põhjusel. nii et me peame igal juhul ajakava kohta ja kriteeriumite kohta konkreetselt küsima. kas sooviksite midagi komisjoni esindaja lisada siia või vastata? jah, see otsus äh, koostööraamistiku äh, mehhanismi kohta, see ei ole tõesti ajaliselt piiratud nii et õiguslikust aspektist ei ole tegemist kindlasti mingi instrumendi eriomase asjaga. tähtajad seavad eesmärkide püstitus ning eesmärkide saavutamine. aga ma arvan, et iga-aastased soovitused, mida komisjon on andnud, nendes on võimalik näha, neid soovitusi, kas komisjon äh, näeb, et äh, need täidetakse eeloleval aastal ja siis võiks see olla küll nende äh, eesmärkide täitmiseni väga oluline, oluline samm edasi ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raportis nii ongi kirjas uh, short, short uh.... teen lühidalt. kahjuks äh, ainult õigusakt, mis seda äh, õigusakti toetab, on Rumeenia ja Bulgaaria seadusandluses. me peame sellest lepingust vaatama äh, üle need äh, neli eesmärki, mis selles lepingus on äh, kirjas, siis äh, minu arust on see sellele mehhanismile õiguslikult viis kriips peale tõmmata, aga meil on vaja muidugi selleks poliitilist tahet. suur tänu, lõpetan debatti nende kahe teema puhul ja ka päevakorrapunkti puhul. suur tänu teile kõigile koostöö eest, ütleb esinaine. ja järgmine päevakorrapunkt, mis on täna hommikul viimasena päevakorras, on seotud Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabeliga kaks tuhat viisteist. komisjon on äh, selle tulemustabeli ellu kutsunud eelmise aasta märtsis, me oleme kutsunud äh, siia äh, justiitspeadirektoraadi tegevdirektori, et ta tuleks ja tutvustaks meile seda algatust ja Neino, teil on nüüd sõna. Thank you, chair. aitäh mul on hea meel täna siin viibida, tere hommikust kõigile, endiselt on veel hommikupoolik, jah. Äh, head liikmed, äh, mul on hea meel täna siin teiega koos viibida, osadega teist ma kohtusin juba ka eile ja kohtun osadega teist ka täna pärastlõunal. et kaks päeva veedan siin komisjonis ja tõesti väga tore räägin kolmandast äh, versioonist äh, selle võrdlustabeli puhul. saite koopiaga, see avaldati äh, märtsis. esimest korda tutvustan sellist raportit siin, aga ma olen täiesti teadlik sellest, et siin komisjonis olete te juba varem seda arutanud ning et te toetate suuresti seda raportit. tahaksin ütelda, et kui olin äh, tsiviilõiguse osakonna direktor äh, justiits äh, peadirektoraadis, siis alustasin selle väljatöötamist, kuidas edasi liikuda ning äh, me rääkisime ka Euroopa poolaastast. Teie toetust hindame väga. ja samuti hindame teie positiivset energiat. nii palju, kui ma aru sain viimastest raportitest teie poolt, siis te tahate võrdlustabelit laiendada ka muudesse valdkondadesse peale tsiviil- ja kaubandusvaldkonna. aga ma küll toetan teid siin, aga me peame me tahame sellist äh, võrdlustabelit, mis põhineks usaldusväärsetel andmetel ja mis on ka tõsiseltvõetav. ja me peame samm-sammu haaval edasi liikuma. alustasime selle võrdlustabeliga tsiviil- ja kaubandusvaldkonnas, sellepärast et kui me tööga pihta hakkasime, siis oli tegemist majanduskriisi äh, kõige teravama hetkega. tahaksin aga ka natukene tagasi minna ja vaadata koos teiega, milles tegelikult see võrdlustabel seisneb. hästi lühidalt. tegemist on äh, vahendiga, mis iga aasta toob ära võrdleva pildi liikmesriikides toimivatest õigussüsteemidest. eesmärgiks ei ole mitte kontrollida, vaid abistada liikmesriike, parandada nende õigussüsteemi ja pakkuda äh, võrdluslik, võrreldatavaid andmeid kvaliteedi, sõltumatuse ja tõhususe kohta. ja see puudutab kõiki liikmesriike. see teave aitab liikmesriikidel välja selgitada, millised on võimalikud puudujäägid ja mida on vaja veel teha selleks, et parandada tsiviilkaubandus- ja haldusõiguse valdkonda tegemist ei ole iludusvõistlusega. me ei taha välja selgitada, milline süsteem on kõige parem. meil on väga rikkalik õigussüsteemide kogum Euroopa Liidus ja me peame seda kaitsma, aga omades vahendit, mis võimaldab meil ülevaadet saada kogu süsteemidest, mis põhineb näitajatel ja ühisel metoodikal. selline süsteem on meie kõigi ühises huvis. ükskõik millisest liikmesriigi süsteemist me ka ei räägi, palju on õppida teistelt. muidugi mõista on siin abi ka Euroopa poolaasta jaoks ja iga-aastase töö jaoks. peatselt järgmisel nädalal kiidame me heaks uue, uued riikidepõhised soovitused. Nende koostamisel oleme ka meie osalenud. sellel aastal on meil ka väga head näitajad eh, prioriteetsete valdkondade kohta muidugi õigussüsteemi tõhusus ei ole oluline mitte ainult majanduses. tegemist on põhiõigusega ja sellel on tähtis osa vastastikuse usalduse loomisel ning Euroopa Liidu õiguse tagamisel. räägiksin nüüd lühidalt sellest, mis on siin uudist. esimest korda kahe tuhande viieteistkümnendal aastal anname me üldise ülevaate õigussüsteemide reformidest Euroopa Liidus. see on ära toodud esimesel leheküljel. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peaaegu kõik liikmesriigid olid juba pihta hakanud või teada andnud õigussüsteemide reformist me näeme, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, anti teada äh, rohkem reformidest, kui reforme tegelikult läbi viidi, aga me kõik teame, et reformide läbiviimine nõuab aega. see tähendab seda, et taoline suur äh, reformide hulk või reformidest teadaandmine viib selleni, et lähiaastatel need reformid ka läbi viiakse ja loodetavasti on ka meie võrdlustabel võimeline seda kajastama nee reformidel on erinevad eesmärgid. Te näete ka graafikult, et osad neid puudutavad operatiivseid aspekte nagu uue teabe kasutamine ning samuti IKT äh, kasutamine kohtades. teised reformid jällegi puudutavad pigem struktuuri, äh, kohtu äh, struktureerimist ning kohtusüsteemide kaardistamist samuti lihtsustatakse näiteks menetluskorda. teiseks uudiseks selle aasta võrdlustabelis on see, et me pöörame erilist tähelepanu just parema äh, info pakkumisele süsteemide kohta. kohtusüsteemide tõhusus on oluline, kuid sellest ainuüksi ei piisa kvaliteet ja sõltumatus on samuti olulisteks komponentideks tõhusa kohtusüsteemi puhul. see on ka põhjuseks, miks sellel aastal võrdlustabelis oleme me andnud äh, ülevaate suuremast arvust äh, faktoritest. siin on ka uusi näiteid, näiteks see, kui pal-, kui suur on naiskohtunike osa eh, kõikides eh, kohtuastmetes. samuti eh, väikenõuete, väikekaebuste veebipõhine esitamine, kodanike, meedia kasutus, alternatiivsete kohtuväliste meetmete kasutus ning samuti üldiselt siin võime ütelda, et liikmesriikide tulemused õigussüsteemide kvaliteedi osas on väga erinevad, sõltuvalt sellest, millisest näitajast me räägime. üldiselt üritatakse parandada kvaliteeti veel üheks arenguks siin on äh, see, et me jälgime kohtusüsteemide sõltumatust. Euroopa Parlamendi resolutsioon eelmisest aastast toonitas seda, et äh, taolist aspekti tuleks veel äh, edasi arendada ning selleaastane võrdlustabel pakub päevakajastatud ülevaadet tagatistest, millega garanteeritakse kohtusüsteemide sõltumatus äh, Eh, kus see võib ohtu sattuda. esimest korda samuti võrdlustabelis on ära toodud eh, teave liikmesriikidele, kes praavivad plaanivad reforme läbi viia. veel üheks uudseks küljeks on see, et selleaastane võrdlustabel üritab välja selgitada ka, millised on tuleviku suundumused või, või vabandust, trendid. me näeme siin, et teatud äh, suundumused on äh, väga huvitavad ja loodetavasti võib siin ka täheldada arenguid äh, järgnevatel aastatel. see tähendab seda, et me peame väga tähelepanelikult olukorral silma peal hoidma, olukord muutub, äh, tuleb arvestada, millise liikmesriigiga on tegemist ja milliseid näitajaid kasutatakse. samuti alati ei ole andmeid kõikide liikmesriikide kohta ning kõikide aastate kohta, millest me räägime. üldiselt aga kui vaatleme neid liikmesriike, mille kohta info oli olemas, siis me näeme, et tõhususe näitajad on paranenud. õigussüsteemide reformide tulemusi ja kasu eh, viljadeni jõudmine nõuab aega, aga muidugi sellest kodustabelist on siin abi ja meie jälgime hoolikalt edusamme mis saab edasi? esmalt muidugi on sellest võrdlustabelist abi riikidepõhiste soovituste ja struktuurireformide läbiviimisel ning Euroopa poolaasta töös. teiseks, oleme pidanud äh, dialoogi püsivalt liikmesriikide teistega selleks, et äh, rohkem analüüsida neid küsimusi, mida vaatleme ja arvestada kõikide õigussüsteemide eripäradega ning sellega, millises kontekstis need süsteemid toimivad. kolmandaks, me usume, et osad neist näitajatest puudutavad äh, või vabandust, määratlevad ära prioriteete, mille põhjal Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist rahastatakse, toetatakse liikmesriike. usun, et seeläbi oleme me loonud parandatud koostöö, tõhusa koostöövormi mitte ainult liikmesriikide, vaid ka kõikide võrgustikega, mis on sõltumatud, mis eksisteerivad Euroopa Liidus me saame ka neilt teavet ja saame ära kasutada nende mõtteid. kaasatud on ka praktikud ja ettevõtted. ja see aitab meil mõista, millised on praegu liikmesriikide õigussüsteemide puudujäägid. nagu kõikide võrdlustabelite puhul ja eriti nende puhul, mis on alles oma lapsepõlves nii-öelda kõik liikmesriigid veel andmete kogumises ei osale. küll aga lõime me ekspertide töörühma, kus osalevad kõik liikmesriigid ja selles töörühmas me üritame äh, siis äh, ka neilt liikmesriikidelt andmeid saada, kes neid ei ole esitanud. nagu te teate, see võrdlustabel loodi peaasjalikult GPS-i infot kasutades. meil on endiselt leping, aga lisaks sellele kogume me infot ja te näete ka igal joonisel, kust me selle info oleme saanud. kogume ise infot, vabandust, kasutame Eurostati andmeid, Maailmapanga omi, nii et meil on erinevaid allikaid mitte seetõttu, et ühe või teise allika andmetest ei piisaks, aga me tahame ka üle kinnitada need andmed. kokkuvõtteks pean ütlema, et muidugi see võrdlustabel ei ole täiuslik, küll aga on tegemist töövahendiga, mis areneb. siin peame dialoogi nii liikmesriikide kui ka teiega. me loodame teie toetusele edasiste äh, paranduste tegemisel, suur aitäh! suur aitäh, proua ja nüüd saavad äh, sõna meie kolleegid. Mrs Zipper. So, Mr Zdehovski first. Lestelhovski, palun. Děkuji moc krát, e, paní předsedkyně, za slovo. Ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada proua Mišut aruande eest, aga meie kodus äh, räägime seda anekdooti, ametnik tuleb Tšehhi külla ja küsib, kas tohib lambad üle lugeda. talumees ütleb, et jah, kui te suudate nad kokku lugeda, siis võin teile ühe kinkida. et siin kah ametnik ütleb, et kuus tuhat lammast on äh, ja viiskümmend neist isased. ja siis talunik annabki selle lamba kingituseks, ametnik torkab, paneb selle autosse. ja siis külamehe nõuanne on järgmine, et kui tohib Euroopa Komisjonile ka nõuanne kaasa anda. aga sellisel juhul ma tahaks samba tagasi saada. ametnik on nõus ja äh, Äh, siis ütleb talumees, et komisjoni viga on selles, et ta saadab kohale inimesed, kes äh, asjast üldse midagi ei tea, te ei võtnud mitte, äh, mitte lammast kingituseks, vaid lambakoera. nii et <laughs> selles see mõte ongi. minul on pikad kogemused Tšehhi õigussüsteemiga ja ma tahan öelda, et selle aruande on idioot kokku kirjutanud. vabandust, et ma sellist inetut sõna kasutan, aga ma võin öelda, et tegelikult õigussüsteemis toimuma midagi hoopis muud. ükskord sain ma dokumendi, kus oli sada nelikümmend viga sees. tegemist oli ühe äriühingu juhtumiga. ja neli ja pool aastat kestis menetlemine ja tegelikult oli kõne all saja viiekümne euro suurune summa, mille kohta hagi esitati. nii et ma arvan, et tegelikult peaks ikkagi hoopis millegi muuga tegelema, näiteks hooldusjuhtumid, ülalpidamis ülapidamise maksmine. tihtipeale on väga raske neid tasusid arvutada, sest raske on tuvastada, mis summa peaks aluseks olema, mille põhjal hakata alimentide suurust maksma. kohtunik ütleb, et tema ei ole mingi ökonomist, hoopis kohtunik. ja ma tõesti mõnikord ei saa asjadest aru, mõnikord minu õpilased, üliõpilased ülikoolis toovad mulle kvantitatiivseid uuringuid ja mitte kvalitatiivseid, vaid kvantitatiivseid. ma tahan, et sellel aruandel tulevikus oleks ka kvaliteet, sest kui ainult me räägime arvudest, kohtunike arvudest, juhtumite arvudest, siis tegelikult see ei ole üldse oluline. meil peaks olema kallutamata võimalik võrrelda äh, liikmesriike omavahel. ja teiseks, kas te teate, et Tšehhis enamik kot-, kohtunikke ei käigi jätkukoolitusel? kui kohtunikult küsiti, kui palju kohtunike koolitusi ta on läbi teinud, siis ta ütles, et äh, Tšehhi kohtunikud äh, teevad äh, läbi üks-kaks koolitust aastas. aga keegi arvudest ei tea. aga Tšehhi kohtunikel on tihtipeale selja taga kommunistlik minevik, nad olid kohtunikeks ka kommunismi ajal. ja väga palju on naiskohtunikke, aga sellel ei ole midagi pistmist kohtuotsuste kvaliteediga mina toestaks igatahes seda, et rohkem naisi kõikidel ametikohtadel töötaks, sest nemad on tihtipeale hoopis täpsemad, aga naiskohtunike arv kui selline ei kõnele mitte millestki. Euroopa Liidus on väga palju, Euroopa Parlamendis on väga palju naissaadikuid, aga arv iseenesest ei räägi millestki ei ütle, milline kvaliteet on nende naissaadikute tööl. ja sama lugu on naiskohtunike tööga. arv iseenesest ei räägi, kui kvaliteetsed nende otsused on. nii et ma arvan, et me peaksime ikkagi rohkem tähelepanu koondama jätkukoolitusele kohtunike edasisele väljaõppele. ja kõrgemad astme kohtunike kvali-, otsuste kvaliteet on kõrgem, sest on, nendel on selja taga pikem õpe. nii et ka selline järeldus peaks siin aruandes seisma, et väga tähtis on äh, jätkuõpe. mina olen teinud kvalitatiivseid hin-, uurimusi, mõni neist Äh, vältas kuus aastat, ma võin teile mitmesuguseid konkreetseid juhtumite analüüse esitada, et te kasutaksite neid tulevikus oma aruannetes. nii et kvantitatiivsed uuringud, need ei ole kasulikud, vaid kasulikud on hoopis kvalitatiivsed uuringud ja tähtis on, et meil oleks kvaliteetsed ja hästi haritud kohtunikud, sest vastasel korral äh, Euroopa Liit jääb selliseks, nagu ta on. proua Kriisbeck. Merci beaucoup, euh, merci. suur aitäh, lugupeetud äh, peadirektor. selle võrdlustabeli tutvustamise eest ma äh, vabandan, sest et äh, tutvusin sellega just äsja ja lehitsesin seda kuulates teie kokkuvõtlikku ülevaadet. me näeme, et see on tõesti väga palju fakte ära toodud ja nagu te isegi ütlesite, tegemist on huvitava kasuliku vahendiga ja mida saab veel parandada, mu kolleeg ka mainis seda ja ütles, mida võiksite veel lisada. mina tahaksin mõneti reageerida mõningatele aspektidele. olin variraportööriks ka kontrollisüsteemi puhul ja me korduvalt avaldasime soovi et äh, selle, seda vahendit laiendatakse kogu kriminaalõigusele ja te ise ka rääkisite uutest võrdlusvahenditest, mis on väga ka tõhusad, kasulikud. ja ma arvan, et see oluline osa äh, liikmesriikide kohtusüsteemidest ja Euroopas üldiselt, kriminaalõigus nimelt Eh, tuleks ka kasuks siin selles võrdlustabelis. seega tahaksingi kasutada eh, võimalust, et te täna siin viibite ja kordaksin üle soovi, mida me oleme juba korduvalt väljendanud. teiseks tahaksin eh, rõhku panna veel ühele asjale, mida oleme ka juba korduvalt ütelnud ja osaliselt on see seotud ka võrdlustabeliga. see puudutab, puudutab põhiõiguste kontrolli liikmesriikides ja võrdlus liikmesriikide vahel. me ei saa jääma ta puhkama loorberitele. me näeme, et väga palju on puudujääke liikmesriikides, mis äh, küll on väga demokraatlikud üldiselt, aga näiteks abielulepingutes on sellised sätted, mis äh, ei austa ilmtingimata meie põhiväärtusi. näiteks minu enda koduriigis meil läks läbi kiirendatud menetluse korras äh, menetlusõigus. miks? võib-olla sellepärast, et igasugust opositsiooni vältida ning loodi äh, massi järelevalvesüsteem. Äh, ettekande all, et tuleb võidelda terrorismi vastu muidugi tuleb terrorismi vastu võidelda, aga tuleb samuti kinni pidada põhiõigustest ja vabadustest ja see ongi demokraatia eesmärgiks. me peame ka seda ju, sellel ju väga-väga tähelepanelikult äh, silma peal hoidma, nagu äh, kui lubate, siis äh, piimakastrulil, mis tulel soojeneb. veel see meetod on küll väga hea, aga võib-olla siiski, võib-olla on veel üks, äh, võib-olla mul ei õnnestunud kõike siin ka lugeda, ja seda teie ettekandes ei kuulnud, aga tahaksin rääkida e, e, ühes liikmesriigis vastu võetud kohtuotsustest, mida tuleb e, täita teises liikmesriigis, siinkohal pean näiteks silmas väga suurt hulka menetlusi, mis puudutavad lastehooldust. tegemist on siis äh, lastega, kes on äh, pärit peredest, äh, kus vanemad on erinevast, erinevatest riikidest ja väga suuri raskusi on sellega siin meil Euroopas. väga palju kannatusi käib sellega ka kaasas, sellepärast et ega Äh, siin me ei räägi ainult mitte teooriast, vaid inimeste igapäevaelust ja kindlasti te teate, et on väga palju selliseid olukordi, kus laste hooldusküsimused toovad endaga kaasa äh, väga traagilisi olukordi. olgugi, et isegi ühe riigi kohtu, kohus on juba teistsuguse otsuse vastu võtnud. suur aitäh, härra Radev! ma tänan proua peadirektor, ma tänan, et, et rääkisite Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabelist. mina olen saadik Bulgaariast ja väga tähelepanelikult uurisin seda informatsiooni, mis on minu koduriigi kohta ja ma märkan, et meil on väga palju lahendatud haldusjuhtumeid esimeses instantsis ja siin me oleme lausa järjestuses viies eespool Saksamaast ja Hollandist ja sada päeva kulub äh, haldus- ja kommerts- ja tsiviilasjade lahendamiseks esimeses instantsis ja see on palju parem tulemus kui sellisel riigil nagu Saksamaa. Saksamaal on, kulub selleks viissada päeva ja siin me oleme järjekorras seitsmendal kohal. nii et ma kinnitan, et Bulgaaria süsteemis on kohtunikud pädevad ja inimesed usaldavad aga Euroopa Komisjon kasutab ka õigussüsteemi kvaliteedi hindamiseks kriteeriume, juurdepääsetavus, lihtne, sõltumatus ja esimesed kolm on objektiivsed kriteeriumid, aga sõltumatus on subjektiivne kriteerium. seda, see on tunnetuslik kriteerium ja sellepärast on mul järgmine küsimus. kas te leiate, et et tunnetatud sõltumatuse kriteerium ikka on piisav, et kas ei peaks mingit objektiivsemat kriteeriumit selle asemel kasutama, et mõõta eh, kohtusüsteemi sõltumatust. ja eh, kui andmed õigusmõistmise tulemustabelis on nii positiivsed, siis miks on niimoodi, et selles koostöö jälgimiskorra aruandes, mida me äsja käsitlesime, kõik kõlab nii negatiivselt? Eh, jah, ja mida arvata sellest subjektiivsest kriteeriumist tunnetatud sõltumatus, äkki peaks kasutama näiteks teistsuguseid kriteeriume, nagu neid menetluse kiirus? ma tänan. kui me vaatame selle tulemustabelisse andmeid, siis kaks asja torkab silma. kõigepealt on mõned andmed eh, kogumine äh, probleemiks, sest mõned riigid üldse ei esitanud oma andmeid, nii et nende kohta mingid andmed ei ole. huvitav oleks nüüd teada, milles põhjus on. ja teiseks, Rumeenia ja Bulgaaria e, ei ole kõige halvemate tulemustega siin tabelis, aga peab mõtlema ka selle peale, et et need andmed ei tarvitse olla väga kõnekad, neid tuleb ikkagi käsitleda kontekstis kõigepealt. kui kaua nüüd menetlus kestab, kas see on halb, kui venib või hoopis hea, sellepärast et väga põhjalikult menetletakse asja, nii et sedagi peaks mõtlema. ja kohtunike arv ka ise ei ole mingi pidepunkt, nii et ma arvan, et üksikud andmed ikkagi, neid tuleks käsitleda äh, koos ja ka koos muudegi aspektidega. mis aga minu jaoks siin puudu on, võib-olla jäi see mul küll kahe silma vahele, nimelt kui kaue kestab kõik sellest hetkest alates, kui kedagi süüdistatakse, kas kriminaalõigusmenetluses või tsiviilmenetluses, selle ajani, kui tõesti menetlus käivitub. see on väga huvitav. palju rohkem huvi pakub mulle see, kui, et kui kaua siis, kui käib, menetlus on käivitanud, ta veel kestab nii et nende andmetega peab väga ettevaatlikult talitama, need on küll pidepunktid, eh, mille kohaselt hinnata justiitssüsteemi, aga samas tuleb kõike kompleksselt käsitleda ja siia hinnangutesse ka teisi kriteeriume kaasama. ma tänan, proua Sippel, proua Mišu, kõik need küsimused, mis teile esitati. Thank you, thank you for your questions. I will start. ma tänan nende küsimuste eest. ma alustan sellest, mida proua Sipper ütles, jah ka oma ettekandes ma ju ütlesin. me peame väga ettevaatlikult hindama neid andmeid ja tõlgendama neid. ja kui midagi kestab pikemalt, siis ei ole ainult arv, vaid peab vaatama ka kvaliteedi poolt, nii et tuleb olla ettevaatlik, kui me tulemusi hindame. aga mõned eh, mõõdikud, eh, indikaatorid siin näitavad, eh, milline on trend ja ma arvan, et andmed, mida me üritame välja töötada, ma ei väida sugugi, et kõik on juba arenenud. Need andmed juba praegu annavad väga kasulikku rikast informatsiooni mitte ainult komisjonile, Euroopa Parlamendile, aga ka liikmesriikidele endile. kui ma esimesi arve vaatasin Itaalia kohta ja miks Itaalia, Itaalia oli see, kes möödunud aastal käivitas reformi, siis juhtum esimesest päevast, kui ta kohtusse läks, kuni selle hetkeni, kui lahendus sündis, vältas kümme aastat. mis tähendab seda, et ma ei taha Itaaliasse kohtusse pöörduda, sest see kestab kümme aastat aga Itaalia õigussüsteem siis ise käsitles seda probleemi. peaminister ja valitsus nägid, asi on valesti ja reformisid süsteemi ja sama käib paljude liikmesriikide kohta. nüüd sõltumatuse teema. jah, proua Sipel, ma, kuna te olete viimasena esitatud oma küsimused, ma kõigepealt käsitlen teie küsimusi. jah, miks mõnede liikmesriikide kohta andmeid ei ole? põhjused on erinevad osa liikmesriike ei kogu veel selliseid võrdlevaid andmeid. on liikmesriike, kes ei taha andmeid anda. meie arvame, et kui me üritame nad nüüd kaasata dialoogi ekspertide rühma tasandil ja näidata, mida annab juurde meie tulemustabel ja toome eeskujuks need, kes kasutavad seda, siis ma usun, et siis meil õnnestub paremini edasi minna ja rohkem liikmesriike õnnestub kaasata. nüüd sõltumatuse tunnes, tunnut-, tunnustamine, tunnetamine. jah, te võib-olla ei ole minuga nõus, aga äh, see, kuidas äh, mingi äriühing tunnetab äh, sõltumatust on väga tähtis argument, kas investeerida mõnda riiki või mitte. aastal kaks tuhat viisteist siin meie aruandes on ka informatsioonilised ja struktuurilised kaitsemeetmed, millega kaitstakse kohtute sõltumatust ära toodud ja andmeid selle kohta kogub Euroopa Nõukogu äh, justiitssüsteemi tõhususe hindamise komisjon ja nende käest me saame selliseid andmeid, loomulikult neid annab täiustada, aga ma ei ole sugugi nõus sellega, et sõltumatuse tunnetamine ei oleks oluline. ma tahan teid kõiki tänada. Te andsite mulle huvipakkuvaid mõtteid selle kohta, mida annab täiustada kriminaal ja äh, õigust ja põhiõigust rohkem tasuks kajastada ja kindlasti piiriülesed juhtumid lastega. jah, selle kohta tahaks rohkem kuulda, sest perekonnaasjade õigus kuulub ka meie valdkonda ja me tahaksime tõesti eh, ka rahvusvahelisel tasandil ja mittesiduvate meetmetega olukorda parandada ja ma väga tahaks, tahaksin mõelda selle üle järele, kuidas õnnestub tulemustabelit selle infoga täiustada. ja proua Sippel vist oli see, kes ütles, et väga tähtis on ka see, et kui kaua aega kestab, kuni äh, käivitub menetlus. nüüd kohtunike koolitus. ma arvan, et see on meil olemas ja kui ma ei eksi, siis see oli see leheküljel, ma vaatan järele, leheküljel kolmkümmend ma olen teiega nõus, et koolitus on oluline. ja kui te vaatate rahastamisprogramme justiitsvaldkonnas ja kui palju kulutatakse just eh, kä-, koolitusele ja ka meil on ju koolitusvõrgustik, väga suured summad on siin, sest koolitus on eelarvest prioriteetne teema nii et ma olen väga teiega nõus selles, et eluaeg kestev õpe on oluline, aga mitte ainult äh, komisjonile, see, kes käib mõnes äh, külas koha peal, ma muidugi võin sinna minna ja vaja lambakoeraga naasta, aga mitte ainult komisjoni ei puuduta see meie seame prioriteedid, me kaasame võrgustikud, mis meil on olemas. paar nädalat tagasi oli mul arutelu proua Juurovaga. see puudutas kriminaalõigust ja julgeolekut. ja ka seal on vaja raha eraldada koolitusele, et parandada olukorda vanglates, ka tarbijaid harida või kohtunikke pädevamaks muuta. jah, aga me peame veel põhjalikumad olema, mitte ainult komisjon, vaid teie ise. ja liikmesriigid peavad sama tegema. ja ma vaatan, kas siin oli veel. jah, alimentid ja nende summad. jah, meil on praegu ettepanek Äh, mille üle peetakse läbirääkimisi ja mis puudutab väikesemaid kohtuvaidlusi. ja meil on äh, teenustasud kohtunikele seal ette nähtud, et nad ei oleks ebaproportsionaalselt suured võrreldes nõudesummaga. ma ei tea, kuhu läbirääkimised on jõudnud selle teema üle. Äh, asi on jah, meie tegime oma ettepaneku ära ja nüüd ma loodan, et meid toetatakse. aga teil on õigus. jah, teenustasud ja tasud ka alimentide menetluste puhul on öö, olulised aga ma palun, andke meile informatsiooni selle probleemi kohta, mille te tõstatasite, sest siis on meil mõtteainet, mille kallal töötada. nii et suur tänu kõigile sõnavõttude eest ja mina ja minu kolleegid oleme teie käsutuses, jagamaks juurde informatsiooni konkreetsete mõõdikute kohta. suur tänu, suur tänu, kolleegid, teie sõnavõttude eest sellega on meie libe äh, koosolek äh, hommikupoole lõppenud. Äh, me tuleme pärastlõunal kell kolm siia tagasi ja kohtume teiega siin pärastlõunat ja meeldivat lõunat soovin teile